Euroopa Ülemkogu raport ja komisjoni avaldus Euroopa Ülemkogu kahekümne üheksanda ja kolmekümnenda oktoobri kahe tuhande üheksanda aasta järeldustest, mis käsitleb muuhulgas ka Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, komisjoni asepresidendi mandaati ja volitusi, samuti uue komisjoni koosseisu ma olen väga tänulik peaminister Reinfeldile ning Euroopa Komisjoni presidendile härra Barrosole, et nad täna siin kohal on. kõigepealt annaksin sõna härra Reinfeldile, härra peaminister, teil on sõna. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. mul on hea meel olla siin tagasi ja anda teile aru sellest väga keerukast ja väljakutseid pakkuvast ülemkogust. ma tahaksin teile selgitada, milline olukord valitses ülemkogu eelõhtul. me olime pidevas ühenduses Prahaga ja teiste liikmesriikide pealinnadega. küsimus oli, kuidas me lahendame Tšehhi taotluse, mis puudutas põhiõiguste hartat. nägemusi oli palju ning äh, sooviti erandeid ka teiste teistest liikmesriikidest. Vastupidiselt sellele oli sõnum selge kliimamuutuste osas, mis oli teine tähtsam teema ülemkogul. väga paljud liikmesriigid saatsid sõnumi, et nad ei ole valmis võtma endale arvustu, arvulisi kohustusi kliimamuutuste rahastamise osas, ehk siis kuidas rahastada kliimamuutuste mõjuga kohanemist ja kliimamuutuste leevendamist. selles olukorras olen ma rohkem kui rahul ülemkogu kohtumise tulemusega tahaksin rõhutada oluse, olulisemaid aspekte. meie eesmärk ülemkogul oli, kuivõrd läheneb kliimamuutuste detsembrikuine konverents Kopenhaagenis, jätkata eh, liidri rolli kliimamuutuste osas. ärgem loogem illusioone, läbirääkimised olid pikad ja keerukad, kuid kokkuvõttes viis see, viisid need selleni, et ülemkogu kinnitas komisjoni hinnangud, et aast-, et aastaks kaks tuhat kakskümmend kulub sada miljardit igal aastal ning äh, rahvusvaheline toetus peaks olema kahekümne kahest kuni viiekümnest miljard, viiekümne miljardi euroni samaks aastaks. selleni on jäänud ainult kümme aastat, seega me peame tegutsema kiiremini. ja nii ka ülemkogu otsustas, et lisaks sellele on meil vaja ülemaailm, on meil vaja rahastamist viis kuni seitse miljardit igal aastal aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist. lõplik arv selgub Kopenhaageni konverentsi valguses. Euroopa Liit liikmesriigid on valmis andma oma õiglase osa. see tähendab, kui teised olulisemad partnerid teevad sarnased jõupingutused ja mul on väga hea meel, et ülemkogul suutsime me jõuda kokkuleppele eh, tugeva mandaadi osas paar päeva tagasi kohtusin India peaminister Singiga tippkohtumisel Delhis ning eelmise nädala algusel kohtusin ma president Obamaga äh, USA tippkohtumisel Washingtonis. tänu kokkuleppele ülemkogus oli Euroopa Liit võimeline läbi rääkima tugevalt positsioonilt. meie ühtsus andis meile usaldusväärsuse ja võime teisi julgustada. me oleme valmis oma kohustusi esitama, me olime valmis väljendama oma ootusi ja taaskord oleme me valmis teed näitama valdkonnas, mis on esmatähtis kõikidele kodanikele. president, parlamendiliikmed, eelmise nädala kohtumisel arutati ka majanduslikku ja finantsolukorda. kuigi on märke sellest, et maailma majanduse olukord paraneb, rõhutas ülemkogu, et enesega rahuloluks pole põhjust. järgmisel aastal kõik liikmesriigid peale ühe on ohus, et ületatakse kolmeprotsendiline defitsiidi piir alates kaheksa, kahe tuhande kaheksanda aasta algusest on meie ühine SKT kahanenud neli koma seitse protsenti. Need on selged põhjused, miks me ei peaks lõpetama toetusmeetodeid enne, meetmeid enne, kui me, kui on tagatud majanduse elanemine. samal ajal peame tugevdama usaldust, peame mõt-, jätkama tööd majanduskriisist väljumise kallal ülemkogul tegime olulisi edusamme finantsjärelevalve osas ja saavutasime laiapõhjalise kokkuleppe selle osas, et luuakse Euroopa Süsteemsete Riskide Amet. eesistuja alustab nüüd nende ettepanekute arutamist Euroopa Parlamendiga. me tahame jõuda kokkuleppele paketi osas, selle äh, ameti struktuuri osas. me ei taha, et korduks uuesti finantskriis, mille me just praegu oleme läbi elanud. me peame kehtesta-, me peame tagama töökohad. viis miljonit eurooplast on juba kaotanud oma töökohad ja liiga paljud öö, ähm, satuvad tööpuudusesse. me peame muutma, ümber pöörama selle trendi. kui ma, kui ma rääkisin teile Rootsi prioriteetidest viieteistkümnendal juulil, ütlesin ma, et Euroopa Liit peab väljuma sellest kriisist tugevamana. ütlesin, et majandus- ja finantskriisi lahendamine oli me, on meie kõige olulisematest ülesannetest. ta on seda endiselt ja seepärast äh, tuleme nende oluliste teemade juurde tagasi ülemkogu kohtumisel detsembris. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, teine oluline tulemus oli, et vastu võeti Lään-, Euroopa Liidu Läänemere strateegia. see on strateegia, mis tugineb algatusele, mis pärineb Euroopa Parlamendist. meie eesmärgiks on tegeleda kiireloomuliste keskkonnaküsimustega, mis on seotud Läänemerega ning aidata kaasa majanduslikule edule selles piirkonnas. ma olen veendunud, et see algatus omab positiivset mõju ka teistele Euroopa osadele, see võimaldab ühendada piirkondi, anda positiivne panus konkuren-, Euroopa Liidu konkurentsivõimesse tervikuna. me alustasime ka justiits- ja siseküsimusi, me tervitasime edusamme rakendusmeetmete osas, mis puudutab ebaseaduslikku rännet Vahemere piirkonnas ja rääkisime jõupingutuste vajalikkusest mitmetes muudeski konkreetsetes valdkondades. ma tean, et teid huvitavad ka siin täna ka institutsionaalsed küsimused ja loomulikult need olid väga oluliseks elemendiks aruteludel. üks võtmeküsimustest oli tagada Lissaboni lepingu kiire jõustumine, mis on esmatähtis, kui me tahame vastu võtta väljakutsed, mis on meie ees. konsultatsioone oli palju nad olid väga keerukad. kokkulõppes, kokkuvõttes äh, saime toetuse Tšehhi Vabariigi taotlusele. Äh, tänu sellele oli Václav Klaus valmis lepingut allkirjastama ja nagu te kõik olete tähele pannud, lõpuks ta oma allkirja kandis nädal tagasi äh, ratifitseerimisinstrument on nüüd Tšehhi Vabariigi poolt esitatud Itaalia ametivõimudele. see tähendab seda, et Lissaboni leping jõustub esimesel detsembril ja ma tean, Majority... ma tean, et enamus teist siin täna jagavad minu rahulolu ja kergendustunnet. lõpuks ometi see pikk ettevalmistuste peatükk institutsionaalse reformi nimel on jõudnud lõpule. ülemkogu hindas ka teisi ettevalmistusi, mis on vajalikud lepingu ette, jõustumiseks, eh, nõustus Äh, suunistega, mis puudutab Euroopa välisteenistust ning äh, otsustas, et kõrge esindaja peab esi, esitama ettepaneku, kuidas juhtida ja korraldada välisteenistuse tegevust. ja nüüd küsimus nimede, läheme nimede juurde. meil on selleks, et täita amet, Lissaboni lepinguga loodud ametikohad, on meil kavas üheksateistkümnendal novembril kohtuda riigipeade valitsusjuhtidega selleks, et nimetada öö, äh, nõukogu eesistuja, kõrge esindaja ning äh, kõrge esindaja nimetamine peab toimuma enne seda, kui nimetatakse ametisse uus komisjon. sellele peavad eelneva kohased kontaktid parlamendiga. kuna tegemist saab olema ka järgmise komisjoni asepresidendiga, siis see isik äh, on, selle peab parlament oma hääletusega ka kinnitama ma ei hakkaks spekuleerida teemal, kes need isikud võiksid olla. tahan aga öelda järgmist. küsimus ei ole mitte ainult nimedes. küsimus on ka selles, mida need inimesed hakkavad tegema ja kuidas. lugupeetud president, parlamendi liikmed, eelmise nädala ülemkogu võimaldas meil teha olulisi edusamme mitte ainult ühes, vaid mitmes võtmetähtsusega valdkonnas, mis on tähtsad Euroopa tulevikku silmas pidades, meie planeedi tulevikku silmas pidades ma olen tänulik kolleegidele nende konstruktiivse lähenemise eest, arvestades meie ühiseid väljakutseid, kuid siiski me kõik teame, et palju on jäänud veel teha. ma võin teile lubada, et lähinädalad saavad olema väga töörohked. ootan tihedat koostööd parlamendiga mitmetes olulistes küsimustes. Kopenhaageni kohtumisest lahutab meid ainult kakskümmend viis päeva majanduskriis pole kaugeltki veel lõppenud, kuid meil on nüüd tugev mandaat kliimaläbirääkimistel. me jätkame koos tööd selleks, et leida uusi majanduskasvu allikaid, tagada kõrge majanduskasv ja ma olen tänulik jätkuva toetuse eest parlamendilt ja ma ootan teie kommentaare, suur tänu uh,. suur tänu, härra peaminister suur tänu eesistujariigile ja nüüd annaksin sõna Euroopa Komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole. suur tänu, härra president, austatud saadikud, lubage mul äh, täiendada peaminister Reinfeldti sõnavõttu ülemkogu kohta kahe aspekti osas, poliitilisest vaatevinklist ja institutsionaalsest vaatevinklist. poliitilises mõttes oli väga oluline kokkulepe äh, meie tegevuskava kohta kliimamuutuste vastases võitluses. nagu me teame, need küsimused on väga keerulised, kaalul on väga palju ja sellistel puhkudel pole tee ees kunagi sile. aga samas ülemkogus saavutatu ületas minu ootused nimelt lepiti kokku nendes numbrites, mille oli komisjon välja pakkunud ja need on muidugi vägagi tingimuslikud. Üldine sõnum on see, et Euroopa on valmis Kopenhaageni tippkohtumiseks, me oleme valmis äh, heitkoguseid kärpima jõuliselt, nii nagu ka septembris komisjon ette nägi, seda nii eh, pikaajalises kui ka lühiajalises mõttes. seda sellepärast, et kui me tahame, et arenguriigid võtaksid ka eh, kohustusi kärbete osas, siis on vaja, et arenguriigi, arenenud riigid annaksid selle jaoks raha. meie hinnang on, et aastaks kaks tuhat kakskümmend on arenguriikidele vaja igal aastal lisa miljard eurot selleks, et kliimamuutustega toime tulla ja seda seisukohta ka ülemkogu toetas ning on valmis selleks ka vahendeid eraldama. ja jõuti siis kokkuleppele, et Euroopa Liit kannab oma õiglase osa on ülioluline, et kõik partnerid äh, nüüd äh, meie kavatsustele vastu tulevad. me ei räägi siin ju sellest, et Euroopa Parlament äh, või Euroopa Liit näitab teistele suunda ja teised tulevad järgi. me lihtsalt kasutame oma võimu selleks, et jõuda maksimumini, mis on võimalik. ma olin eelmisel nädalal New Delhis ja mõistsin seda, kui äh, lähedale me oleme teineteisele jõudnud Indiaga, sama puudutab ka Hiinat. mõistagi me jätkuvalt äh, austame seda väga vajalikku nõuet, nimelt et äh, kliimamuutuste vastases võitluses on koorem jagatud võrdselt. me oleme kõik ühes paadis, nagu ma olen öelnud ka varem, ja Euroopa Liidu eesmärgiks on jõuda konkreetsete kohustusteni kõikide partnerite poolt. me peame hoidma sihikul lõppeesmärgi, ambitsioonikad ja sihipärased äh, heitkoguste kärped peaksid tagama selle, et me suudame äh, hoida kinni oma eesmärgist hoida Eh, temperatuuri tõus alla kahe kraadi Celsiuse mis siis on oodata Kopenhaageni, Kopenhaagenist? on tõenäoline, et ei kiideta seal heaks seda kõikehõlmavat lepingut, eh, millele oleme meie panustanud ja jätkuvalt panustame, aga kindlasti ootame suurt läbimurret lõppkokkuvõttes polegi ju kalender kõige olulisem, vaid see, mis lepitakse kokku sisuliselt. Äh, me peaksime jõudma operatiivse kokkuleppeni, millega võetakse konkreetseid kohustusi ja mis kiiresti jõustub ning millega tulevad kaasa kõik väga, kõik kõige olulisemad partnerid nii heitkoguste kärbete osas kui ka rahaliste kohustuste võtmise osas. ning me peaksime jõudma lõppkokkuvõttes siduva lepinguni. selleks on vaja ka kõik jõud koondada veel nendel viimastel päevadel enne Kopenhaageni tippkohtumist. austatud parlamendisaadikud, me oleme just suutnud näidata, et kui me tegutseme üheskoos, on meil võimalik äh, võtta vastu lepingud, mis esialgu tunduvad täiesti võimatud. ülemkogu on eemaldanud viimase tõkendi Lissaboni lepingu jõustamiseks ja nüüd võime me tulevikku vaadata enesekindlalt, sellepärast nagu peaminister Reinfeldt ütles, Lissaboni leping jõustub järgmise kuu alguses ja komisjon juba tegelebki selle rakendamisega. täna käivitasime konsultatsiooniprotsessi kodanike algatuse osas, see on esimene konkreetne samm. lubage mul siin austust avaldada peaminister Reinfeldile, kes on väga mõistliku lähenemise võtnud äh, selleks, et laev sadamasse saada. Äh, Rootsi eesistujariigina on ära teinud märkimisväärse töö selleks, et ülemkogus äh, edu saavutada, kuid nüüd on tegemist üleminekuajaga me peaksime keskenduma just nimelt uute ametikohtade täitmisele. mina ei minu pädevuses ei ole äh, nõukogu presidendi või eesistuja kandidaatidest rääkida. kuid institutsionaalsest aspektist vaadates ma tõesti loodan, et riigi- ja valitsusjuhid valivad sellise isiku, kes on jõuline juht Euroopa Nõukogus, eesistuja kes on tugevalt Euroopa-meelne, kes on järjepidev pikemas perspektiivis ja annab järjepidevuse nõukogu tegevusele. nii et prioriteedid äh, oleksid ikkagi pikemaajalisemad kui lihtsalt pooleaastased ja väljastpoolt vaadates on oluline, et me välis- ja julgeolekupoliitikas saadaksime oma rahvusvahelistele partneritele äh, ühtseid sõnumeid. ma loodan, et nõukogu eesistuja selle saavutab me peame riigi ja valitsusjuhtidega koostöös kujundama uue välise ja julgeolekupoliitika, mida, mille läbi siis Euroopa uus eesistuja hakkab meid esindama ning äh, kokku tuleb koondada ka kõik ühenduse pädevused nii majanduses kui ka kaubanduses, laien-, laienemisvaldkonnas, energiavaldkonnas, tööstusvaldkonnas, kus Euroopa Komisjon praegu vastavalt tänastele aluslepingutele on Euroopa Liidu esindajaks. ma tahan, et see partnerlus nõukogu ja komisjoni vahel toimiks, äh, seda nii äh, siin Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool ja see kõik, see puudutab muidugi ka kõrgemat eriesindajat. siin ma näitan üles erihuvi, sellepärast et kõrgem eriesindaja äh, saab olema üks Euroopa Komisjoni asepresidentidest. pragmaatiliselt rääkides, kuivõrd äh, nimetatakse ametisse kõrgem eriesindaja ja nimetatakse vali-, volinikukandidaadid üsna pea, on võimalik edasi minna komisjoni ametisse saamise teise faasi. ma olen täiesti veendunud, et asepresidendist kõrgem eriesindaja, keda toetab tugev välisteenistus, mis koondab endas Euroopa ekspertiisi ja ra-, äh, valitsustevahelise diplomaatia ja ühenduse jõud võib olla üks tõsine samm edasi meie välistegevuses. ja siit ma jõuangi terve komisjoni juurde. ma tahaksin sellist komisjoni, kus koos on kompetentsed ja pühendunud eurooplased, ma tahan sellist komisjoni, mis on äh, algatusvõimeline ma te-, tegelengi praegu just nimelt äh, selle saavutamisega oma läbirääkimistes liikmesriikidega, ma olen nõudnud liikmesriikidelt nimesid ka äh, naiskolleege äh, kandidaatide sekka ja siis ma saan otsustada, kes saab millise portfelli, sest portfelle ei jagata mitte riikide kaupa, vaid ikkagi isikute kaupa, kes on pädevad antud küsimuses. ja ma tahan, et meil oleks väga selge mandaat komisjonina ja seega pean oluliseks kuulamisi siin Euroopa Parlamendis. uus leping äh, on pakkunud meile uue väljakutse. me ei saa muidugi kuulamistest üle minna lihtsalt sellepärast, et leping on jõustumas, me ei saa hakata kiirustama, aga me ei saa ka viivitada. austatud saadikud, Lissaboni leping aitab meil kindlasti paremini vastata kodanike ootustele, kuid kas me suudame ära kasutada neid võimalusi, mis see pakub, sõltub otseselt äh, poliitilisest tahtest. Äh, leping annab meile suutlikkuse tegutseda, kuid meil on vaja ka tahet koos tegutseda. ja siit ma jõuan meie tänase pärastlõuna esimese osani. Euroopa, mida me näeme siin täna, solidaarsuses ja demokraatias ühendatud Euroopa oleks võimatu, kui inimesed ei oleks olnud pühendunud ja ei oleks kaasa toonud äh, midagi täiesti erakordset kakskümmend aastat tagasi. meil on vaja kaheksakümne üheksanda aasta vaim taas äratada ja kui see meil õnnestub, siis ma olen täiesti veendunud, et õnnestub meil ka kõik muu, suur tänu. Eh, suur tänu. Euroopa Komisjoni president, nüüd eh, saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. esimesena Rahvapartei nimel härra Tool. härra president, lugupeetud kolleegid Lissaboni leping on ratifitseeritud kahekümne seitsme liikmesriigi poolt. Euroopa on nüüd kohustatud näitama tulemusi, näitama tulemusi institutsioonide osas ja eriti tuleb kiiresti vastutavatele kohtadele nimetada inimesed. me peame näit-, saavutama tulemusi kliima ja energia osas ning ka majanduse ja eelkõige majanduse elavnemise osas. Tšehhi president andis oma allkirja ja ratifitseerimisprotsess jõudis lõpuks ometi lõpule. suur tänu, Frederik Reinfeldt! rahvapartei fraktsioon, mis suures osas on jätnud oma jälje Lissaboni lepingule, on loomulikult rahul sellise arenguga, kuid nüüd me peame lõpetama ainult institutsioonidest rääkimise avalikus arutelus Euroopas. Need on ainult vahendiks poliitiliste ambitsioonide täitmiseks. seega keskendugem ambitsioonidele. härra Reinfeldt, minu fraktsioon soovib, et tehtaks kõik selleks, et nimetada võimalikult kiiresti nõukogu president ja kõrge esindaja ja seepärast, härra Barroso, niipea kui liikmesriigid nimetavad oma kandidaadid, tuleb nende pädevus võimalikult kiiresti määratleda, et neid oleks võimalik võimalikult kiiresti küsitleda Euroopa Parlamendis kuulamistel, mida me tahame võimalikult äh, näha võimalikult sügavatena. see ei ole teile uudiseks, komisjoni president, komisjoni president, et need, need nende isiksused huvitavad ainult Brüsseli mikrokosmost ja mitte viis, viitsadat miljonit eurooplast, mida nemad tahavad, et lahendatakse tööpuuduse, laenude, koolituse probleemid, et Kopenhaageni kliimakonverentsilt tuleksid head üllatused ja et talv kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, seda iseloomustaks taas gaasi kärp, gaasikärped, mis seavad kogu kontinendi võimatusse olukorda. Euroopa institutsioonid on hetkel olukorras, eriti teie, härra Reinfeldt, äh, pane, me peame panema Euroopa liikuma kiirrongi kiirusel ja mitte igas peatuses peatuva rongi kiirusel. Te peate saavutama tasakaalu poliitiliste suundumuste, geograafilise päritolu, pariteedinõuete ja, ja isikute valmisolekut arvestades kuid teie kohus on võimalikult kiiresti saavutada kokkulepe nõukogus, see on ka parlamendi ja fraktsioonide kohustus äh, võtta seisukoht nende otsuste osas, nende valikute osas vastutustundlikult ja Euroopa üldhuvidele mõeldes. ma loodan, et see saab olema Rootsi eesistumise üheks saavutuseks, et see aga nii läheks, tuleb tegutseda kiiresti, väga kiiresti. härrad presidendid, lugupeetud kolleegid institutsioonidega on kiire, kuid veelgi kiirem on kliimaga. meid lahutab Kopenhaagenist ainult mõned nädalad. ma tahaksin tervitada vastutustundlikku lähenemist, mida on üle näidanud ülemkogu, kes kinnitas, et kliima soojenemine ja CO2 heitmete vähenemine on äh, mõõdetav ja plaanitav eesmärk ja mida me, ja me ootame oma partneritelt samasugust otsusekindlust. oleks vale taktika Euroopa jaoks lahtised kaardid lauale panna enne Kopenhaagenit ja jätta Ameerika, Hiina, India ja teistele partneritele võimalus mängu juhtida. Ameerika Ühendriigid, Hiina ja India on täna maailmas suurvõimud, kes peavad samuti oma vastutust kandma. Euroopa kannab enda vastutust, aga ta ei, ei tee seda üksinda kogu planeedi nimel. Kopenhaagenis ei piisa poliitilisest kokkuleppest. tähtsad on arvulised kohustused, mille liig-, riigid endale võtavad lugupeetud kolleegid, ma rääkisin alguses kohustusest näidata tulemusi. see puudutab eelkõige majanduse elavnemist ja tööhõivet. Need kaks valdkonda on omavahel seotud. kuigi eh, majanduskasv hakkab aeglaselt kiirenema, on siiski oluline tagada, et sellega kaasneks töökohtade tekkimine, et majanduse põhinäitajad oleksid jätkusuutlikud, et turud oleksid avatud, reguleeritud ja mitte protektsionistlikud Need on tõelised eurooplaste mured ja see on ka, peab olema ka Euroopa ja Euroopa liikmesriikide peamiseks mureks ja mitte töökorralduse küsimused. täna, kakskümmend aastat pärast äh, Berliini müüri langemist on just tahtekindlad inimesed need, kes suutsid müüri kukutada, härra Reinfeldt. Äh, murdke riigipeade ja valitsusjuhtide tahe suur aitäh, härra Tool ja nüüd eh, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Hannes Svoboda. aitäh, president, eesistuja, oma esindaja, komisjoni president eh, võib-olla on kokkusattumus, et me peame seda arutelu just pärast Václav Haveli kõnet Václav Havel oli see inimene, kui näitas, kes näitas meile, kui oluline see protsess kakskümmend aastat tagasi oli. mina sündisin lääne pool raudset eesriiet, aga asjalood oleksid olnud, äh, võinud olla teistsugused, ma olin Nõukogude okupatsioonitsoonis äh, äh, tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal tulid pagulased Tšehhi Vabariigist, Libor Rutšek on üks neist Lissaboni leping on samm integratsiooniprotsessi teel. minu arvates oli tõesti kokkusattumus, et president Klaus ratifitseeris Lissaboni lepingu just nimelt sellel samal kuul, kui me tähistame kahekümne aasta möödumist Berliini müüri langemisest. nüüd aga tuleb meil inimesed ametikohtadele nimetada mul on nõukogu eesistujale küsimus, kas te olete valmis kõnelema riigi ja valitsusjuhtidega järgmistel päevadel, hoolitsemaks selle eest, et meil oleks ka geograafiline tasakaal nende inimeste osas? kas te olete valmis hoolitsema selle eest, et, et nendele kõrgetele kohtadele saaks ka naisi? ma ei pea siin silmas ainult äh, proua Malmströmi ja ma ei pea silmas ainult oma fraktsioonikaaslasi, aga kas Euroopa saab endale lubada seda, et me ei pane mõjuvõimsat naist äh, äh, kõrgele ametikohale? ma tean, et te ei saa otseselt neid protsesse mõjutada aga ma sooviksin, et te tõstataksite geograafilise ja soolise tasakaalu küsi-, küsimuse. Te kõnenesite kõrgest esindajast, eesistujamaa esindaja, kas te olete valmis hoolitsema selle eest, et mis tahes kõrge esindaja, kes ametisse määra-, määratakse, saab täieõiguslikuks äh, kõrgeks esindajaks ainult siis, kui parlament on saanud oma arvamuse välja öelda. ma tean, et asjad on pisut keerukad aga kõrge esindaja komisjoni asepresidendina peab saama ametisse nimetatud samuti Euroopa Parlamendi poolt. ma arvan, et see peab olema väga kel-, selge. selles valdkonnas me suhtume oma ülesannetesse väga tõsiselt. Äh, eesistuja, esindaja härra Barroso, me võime teile kinnitada, et me laseme teil oma tööd teha, me anname teile vabad käed, aga me soovime oma sõna ka sekka öelda ja see kogu protsess ei tohi kesta kuid, inimesed vajavad otsuseid kiiresti. lõpetuseks te mainisite finantskriisi, ka mina tahaksin sellest kõnelda, sest see on midagi, mis inimesi, inimestele muret valmistab. Te mainisite täie õigusega tööhõivet, samuti seda, et me peame jätkama toetusmeetmeid senikaua, kui kõrge tööpuudus püsib. inimesed äh, pöörduvad meie poole palvetega äh, teha midagi tööpuuduse vähendamiseks. Äh, arutelud, mis finantstehingute üle käivad, on samuti väga olulised me peame välja ütlema, et me suhtume kontrolli tõepoolest tõsiselt, me lihtsalt ei taha inimestele kehtestada kõrgemaid makse, aga me tahame kasutada kõiki vahendeid, mis meil on, selleks, et me saaksime eh, spekuleerimisel silma peal hoida. me soovime aidata neid panku, mis on tõelistes raskustes, selleks, et ära hoida veelgi sügavamat kriisi Saks ütles hiljuti, et ma olen lihtsalt pankur, kellel tuleb ära teha jumala töö. ma ei ole päris kindel, millistes sfäärides selliste inimeste mõttemaailm on, nad spekuleerivad isegi jumala nimega, see on lausa pühaduse teotus ma ei usu, et meie oma finantssektori reguleerimistöös peaksime väitma, et me teeme jumala tööd, aga me peaksime hoolitsema selle eest, et inimesed ei langeks spekulatsioonide ohvriks ja ma loodan, et eesistujamaa meid selles toetab. suur aitäh, härra Svoboda ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Kiefer Hofstadt tänan, härra president, kõigepealt avaldaksin tunnustust härra Reinfeldile, ka Ceciliale muidugi, Lissaboni lepingu ratifitseerimise eest, õnnitlused, tuleb rõhutada, et tänu teie otsusekindlusele sai see teoks, teie kompromissivalmidusele sai see teoks, sellepärast et palju oli pessimiste ka siin saalis, kes arvasid, et me peame ära ootama Briti valimised või et see ratifitseerimine üleüldse mitte kunagi teoks ei saa, see sai teoks tänu teile ja ma tänan teid meie kõigi nimel selle tehtud töö eest. peaaegu kümme aastat tööd on selle taga, mida kroonis edu. ma tahaksin teid tänada ka tänase arutelu eest, te nõustusite seda pidama fraktsioonide esimeestega Äh, kus me räägime kõrge esindaja profiilist, nõukogu eesistujast, sest saab olema ainus arutelu sellel teemal üldse. kõik muu ei toimu erilises läbipaistvuses, peab ütlema. ajakirjandusest võib lugeda, äh, kui keegi soovib selle kohta midagi teada saada. kuid tähtis oleks teada, kuidas viia sisse mingisugust läbipaistvust protsessi, mis on siiski äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks ma alustaksin pisut teises järjekorras. alustaksin komisjonist ja komisjoni struktuurist. parlamendi jaoks on just see kõige tähtsam, ma arvan, see on, see kuulub meie pädevusse, meie ja meie, meie teostame kontrolli. nii seda ei saa öelda nõukogu eesistuja puhul. meie soovime et, et ettepanekus kasutada esimest korda klastereid komisjoni pädevuses. meie ettepanek siin osas on kasutada nelja äh, klastrit portfellide grupeerimiseks. välistegevus kõigepealt, see on selge, siis innovatsioon, kliima ja jätkusuutlikkus, siis äh, justiits, finants ja majandusasjad ning lõpetuseks siseasjad see on absoluutselt vajalik, miks mitte asepresidentidele anda vastutus öö, äh, terve mõistuse alusel teostada selline uus jaotus komisjonis. see võimaldaks komisjoni tegevust veelgi tõhustada teie juhtimisel. ja teiseks, tähtis on ka tasakaal öö, äh, naiste ja meeste esindatuses komisjonis ka ma olen aru saanud, et te, te soovitegi naiste kandidatuure näha. nüüd kõrge esindaja küsimus. ma arvan, et kõige olulisem, härra Reinfeldt, on leida keegi, kes ajab sidusat poliitikat ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja välispoliitika vahel, ühenduse poliitika vahel ja see peaks olema keegi, kes usub välis, Euroopa välisteenistusse ja selle jõudu. ma arvan, et need on selle isiku tähtsamad omadused. see peab olema isik, kes usub tõepoolest, et ühenduse poliitika ja ühine välis- ja julgeolekupoliitik peavad olema integreeritud. ja nüüd kolmas ametikoht, millest kõige rohkem räägitakse, võib-olla kõige seksikam ehk siis nõukogu esimehe koht. Äh, minu fraktsioon, meil on kolm arvamust selles osas, sest kokkuvõttes on meie roll ainult arvamust avaldada, otsustajaks on nõukogu, kuid õnneks keegi võib siiski arvamust avaldada, parlament saab seda avalikult teha. see peaks olema pigem esimees ja mitte president, inglise keeles chairman ja mitte president. teiseks, see peab olema keegi, kes usub Euroopa integratsiooni kui me valime paavsti, siis me võtame ju katoliiklase. kui me valime nõukogu esimehe, siis see peab olema keegi, kes usub Euroopa integratsiooni ja mitte keegi, kes on skeptiline, nagu mõnikord seda juhtub. ja kolmandaks, selleks, et oleks, et võiks olla kindel, et see on keegi, kes usub Euroopa integratsiooni, see inimene peab uskuma ühenduse meetodisse, ühenduse meetod on see, mis viib Euroopat edasi, mitte valitsustevaheline meetod see on suurriikide viis, mida mõnikord kasutatakse, õnneks mõned suurriigid seda ei usu, see tuleb kaitsta ühenduse meetodit ja lõpetuseks ma so-, paluksin, et härra Reinfeldt töötaks konsensuse nimel nõukogus ja et Euroopa-meelne koalitsioon, mis selles parlamendis eksisteerib, peegelduks ka ametisse nimetamistes ja seega me sooviksime kompromissi, mis peegeldaks Euroopa-meelset liitu, mis viib ka Euroopa Parlamendis Euroopat edasi. suur aitäh, härra Verhofstadt ja nüüd annaksin sõna Rebecca Harmsile, kes esitab äh, rohelisi suur aitäh, president. Äh, tere ka härra Reinfeldti ja härra Barrosole. mõeldes tagasi nendele sündmustele, mis toimusid kakskümmend aastat tagasi äh, me näeme, et meil on võimalus mõelda pisut rohkem selle üle, kuidas langetada neid otsuseid, mis tulenevad Lissaboni lepingu ratifitseerimisest. kui võrrelda neid suuri sõnu, äh, neid ülevaid mõtteid, mida väljendas Václav Havel äh, selle väiks-, väiklase nääklusega, mis toimub nõukogus, siis äh, kontrast on ilmne praegu äh, äh, me tunneme kõik kergendust selle üle, et Lissaboni leping on ratifitseeritud pärast kümne aasta pikkust protsessi, aga ometigi on oht, et liikmesriigid võivad hakata probleeme tekitama. me äh, oleme kiitnud, me aplodeerisime siin just Václav Havelile, aga kui te mõtlete praegu Tšehhi Vabariigile, isegi sellele, kui õnnelikud me oleme, et leping lõpuks allkirjastati, me peame ikkagi mõtlema, mida meil on vaja saavutada. meil on vaja tugevaid mehi ja naisi Euroopa Liidu kõrgetel ametikohtadel. kohalikud huvid, kolka huvid, skeptikute huvid äh, peaksid jääma kõrvale. härra Reinfeldt, kahjuks ei saa ma teid õnnitleda, sellepärast et Äh, praegu ei ole küll mingeid märke selle kohta, et tugevaid mees- ja naiskandidaate esitatakse. mitmed kõnelejad on väljendanud rahulolu sellega, mida me oleme teinud enne Kopenhaagenit. mina seda ei jaga, ma olin Barcelonas, kus toimus ettevalmistav konverents ning äh, tippkohtumine Brüsselis kinnitas, et Euroopa Liit läheb Kopenhaagenis äh, kõige madalamate lootuste ja ootustega. minu arvates on selline lähenemine vale. tõenäoliselt läheb Euroopa sinna, olles rahul teadmisega, et meie oleme oma osa teinud ja nüüd on teiste kord kui me aga vaatame seda, mida siis need eurooplased tegelikult on ära teinud, kui tõhus on meie kliimapoliitika, kui palju me oleme CO2 emissioone vähendanud, kui vaadata neid eesmärke, mis me oleme seadnud, kui vaadata õigusakte kliimamuutuste paketist, siis sellest kõigest ei piisa. sellest kõigest ei piisa et äh, saavutada see kahe kraadi äh, eesmärk, mis me oleme seadnud, kõik teavad seda ja nüüd on eurooplased need, kes hakkavad äh, kahtluse alla seadma juriidiliselt siduvat rahvusvaheliste kokkulepete mõtet. kui see tõesti nii on, siis ma kardan, et see protsess, mis on ÜRO egiidi all toimunud ja mida on toetanud paljud eurooplased, satub lihtsalt ohtu ma usun, et me peaksime väga hoolikalt mõtlema selle, selle üle, mida me avalikkusele enne Kopenhaagenit räägime. väga tihti me kuuleme, et on vaja kasutada ressursse tõhusalt, et on meil vaja jätkusuutlikku strateegiat, meil on vaja uut paradigmat Euroopa tööstus- ja majanduspoliitika jaoks. jällegi Václav Havel äh, pälvis siin täna suure aplausi aga mulle näib, et kuigi eurooplastele meeldib selliseid äh, suuri sõnu, ülevaid sõnu kuulda, siis äh, arvestades finantskriisi, ma arvan, et me jätame äh, kasutamata võimaluse luua neid uusi rohelisi töökohti. finantskriis äh, ei ole ju põhjus, miks meil ei võiks olla ambitsioonikat keskkonnapoliitikat, kliimapoliitika äh, ning majandusareng on ühe mündi kaks külge, aga see, see ei jõuaks kohale, kui vaadata, kuidas otsuseid nõukogus langetatakse. suur tänu, proua esinaine ja nüüd saab Euroopa konservatiivide reformistide nimel sõna härra Kirkhope härra president, lubage mul kõigepealt tervitada Rootsi eesistujariiki ja tänada neid saavutatud edusammude osas kliimamuutuste alases võitluses. see on üks kõige olulisemaid küsimusi meie jaoks, see on üks nendest valdkondadest, kus me tahame, et Euroopa Liit võtaks tugeva äh, liitri rolli. finantsalased kokkulepped on väga teretulnud ning annavad Kopenhaagenis meile väga tugevad arutelupositsioonid kuid ma pean rääkima siiski sellest aruteludest, mis on jäänud praegu meie agenda kõige prioriteetsemaks kohaks, nimelt eh, kõrgema esindaja ja eesistuja nimetamine nõukogus. me peame defineerima nende ametikohtade eh, sisu kõigepealt ja siis rääkima nendest kvalifikatsioonidest, mis peavad olema inimestel, kes need kohad täidavad. täiesti selge on ju see, et loogiline oleks see, kui esitatakse ametlikud kandidaadid ja võib-olla siis äh, Äh, langetama siin otsused, miks mitte kandidaadiks olema ka härra Verhofstadt, selle asemel tundub, et praegu tehakse äh, suletud uste taga nõukogust tööd, äh, kembeldakse selle üle, kandidaate on olnud põhjast, lõunast, idast, läänest, väikesest ja suurest riigist, räägitakse sellest, mitte sellest, millised on inimesed. veelgi hullem, jaotatakse Euroopa Liit kaheks öeldakse, et ainult äh, Schengeni või Eurotsoonist tulevad kandidaadid peaksid olema vastu võetud, minu meelest on see täiesti vastuvõetamatu diskrimineerimine, seda sellisel suurel ajaloolisel päeval, kui äh, mälestame täna Esimese maailmasõja lõpu aastapäeva kui mõtleme sellele, millised on olnud traagilised sündmused äh, sellel äh, konkreetsel päeval ajaloos, kui me mõtleme kommuni-, kommunismi kokkuvarisemisele, Poola, Ungari, Balti riigid, Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, kes muutused kaasa tõid ja lõpuks muidugi Berliini sündmused. härra president, on õige võidelda kõikide väärtuste eest, mitte suurte ametikohtade pärast, mis lähevad mõnele üksikule õnnelikule suur tänu ja nüüd saab sõna härra Biski kuue NGL fraktsiooni nimel. austatud härra president Lissaboni leping on nüüd leidnud ratifitseerimist kõikides liikmesriikides ja paljud inimesed tervitavad seda kui suurt saavutust. minu fraktsioon aga ei liitu nende Äh, pidustustega. tõsiasi, et põhiõiguste harta on jäänud ratifitseerimata kolmes liikmesriigis, äh, tähendab seda, et äh, kogu võimalik edasiminek on ilmselt pidurdunud selles valdkonnas. ma tahaksin praegu aga keskenduda tänastele pidustustele ja härra Haaveli külaskäigul, aga kuivõrd Euroopa vasakpoolsed tahavad õitsvat Euroopat, rahumeelset Euroopat ja solidaarset Euroopat, kavatseme ka tulevikus kasutada lepingut sellel eesmärgil. seda oleme teinud varem ja teeme seda ka tulevikus. Euroopa Parlamendil on nüüd muidugi pädevus laiem, see mõistagi on ainult teretulnud kuid kui me vaatame neid rõõmuhõiskeid, siis mulle tundub, et äh, riigijuhid peaksid ülemkogu kasutama siiski praktilisematel kaalutlustel. tänase maailma kõige suurem väljakutse on siiski kliima soojenemine. Äh, tulemas on Kopenhaageni äh, kliima tippkohtumine ja ma tõesti kar-, pelgan, et Euroopa par-, Euroopa Liit ei võta endale seda juhi rolli, mida nad on lubanud endale võtta meil on vaja siduvaid äh, nõudmisi ja kohustusi selleks, et CO2 heitkoguseid vähendada, kuid praegu neid äh, siduvaid kohustusi ei ole piisavalt ning liikmesriigid äh, on need ka tagasi lükanud ja teinud seda suisa vägagi avalikul moel. Nad üritavad varjuda oma finantskohustuste eest ja minu meelest sellist olukorda ei saa lubada jätkuda praktilises mõttes räägime me siin ju ellujäämisest ja rahust meie maailmas. juba täna on kliimamuutused kaasa toonud vaesust ja nälga ja tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma. meie siin kojas oleme rääkinud nendest ülemaailmsetest väljakutsetest mitu korda, neid ei saagi lahendada äh, liikmesriikide tasandil üks sellistest suurtest väljakutsetest on rahu äh, tagamine, nagu ka paljusid paljud teised, kui Euroopa Liit ei tegutse loogiliselt ja eeskujulikult, siis me kaotame oma usaldusväärsuse rahvusvahelisel tasandil. suur tänu, härra Piski. ja nüüd äh, härra William Dartmouth, kes esindab EFT fraktsiooni. härra president, parlamendi president. nõukogu uue eesistuja ametisse nimetamine toimub ainult kaheks ja pooleks aastaks ja see on täielik kinnisidee praegu siin kõigil. keegi peaks härra Tony Blairile ütlema, et ärgu mingu liigu, ärgu olgu liiga pettunud, kui seda endale ei saa. pärast äh, Lissaboni lepingut siis kahekümne esimese sajandi suur Rooma impeerium, meie ajastu Karl Suur kes äh, on oma küüned ajanud kaugemale, kui Karl Suur ise seda kunagi isegi üritas, meie enda senior Barroso, äh, ma ütlen seda vaatamata sellele, mida senior Barroso ütles ähm, partnerluse kohta, see suurem, kõrgem eriesindaja, selle puhul on asjad teistsugused. meil on uus e suur eelarve, et diplomaatilisi esindusi avada siin ja seal ja ma veetaksin sellele, et Euroopa Liidu kõrgema eriesindaja ametisse nimetaja on ohuks äh, meie Äh, alalistele kohtadele ÜRO Julgeolekunõukogus nii Ühendkuningriigi kui ka Prantsusmaa alalisele kohale, härra Taul. kuid meie eesmärgiks, äh, meie probleem ei ole need esindused, vaid see, et meil on töötuid liiga palju. saadikud siin täna äh, pidutsesid ja tähistasid seda, et kakskümmend aastat on möödunud Berliini müüri varisemisest ja see on täiesti õige seda tähistada, kuid nüüd on uus Berliini müür tekkinud, mitte riikide vahel, vaid riikide sees see eristab poliitilise ladviku inimestest. me oleme hiljaks jäänud oma läbipaistvuse nõudmistega, härra Verhofstadt. meie seas on veel neid inimesi nagu meie, kes räägivad inimeste nimel ja astuvad vastu sellistele institutsioonidele. meie fraktsioon on ennegi juba mitu korda öelnud ja me ütleme seda ka tulevikus, et need institutsioonid, nendel on puudu ähm, demokraatlikust legitiimsusest, suur tänu, härra president! ja järgmisena saab mitteühinenute nimel sõna härra Hans-Peeter Martin. Die Demokratie braucht eine Revolution und es ist nie falsch. suur tänu. demokraatia eeldab arengut. kolleeg Daatmas, midagi ei ole valesti läbipaistvusega härra Verhofstadt, eh, Rootsi eesistuja, teie võiksid olla siin säravaks eeskujuks. on vääritu, ega Euroopa ei ole Euroopa projekti kõrgusel kõik see lehma kauplemine ametikohtade ümber. Saksamaa ja Austria näitavad valet teed ja paraku paljud asjalikud inimesed siin ruumis ei oma lihtsalt ligipääsu kogu sellele protsessile. nüüd, kus meil on Lissaboni leping olemas, kas oleks võimalik olla vapper ja aus piisavalt ja öelda, meil on selget läbipaistvat otsuse tegemise struktuuri vaja, nii paljud eksperdid on olemas Euroopa Parlamendis on nad olemas, peaks olema midagi võimalik selles osas ette võtta. suur tänu ja nüüd saab sõna Fredrik Reinfeldt. Many... suur tänu kõikide nende väärtuslike kommentaaride ja küsimuste eest. keegi ütles, et läks päris kaua aega, enne kui kakskümmend seitse liikmesriiki saavutasid ratifitseerimise, me oleme seda lepingut arutanud juba aastaid ja ma olen alati olnud üllatunud, et esitatakse küsimuse, küsimus, äh, kuidas elada edasi pärast seda põhi, põhiseadust. minu lep-, elu on tuginenud lepingutel, seal on öeldud, et peaministrid, riigipead on need, kes otsustavad, kellest saab äh, nõukogu esimees. see on lepingutes kirjas ja kui me sellele lisaksime probleemi, et enamus, keda mainiti, on praegused peaministrid Euroopa riikides. ja kui me nüüd saadame signaali inimestele, et peaminister ehk lahkub ja siis tuleb tagasi, ütleb ei, tegelikult ma ikkagi tulin tagasi, see on oluline faktor, peame see peame seda silmas pidama. mis puudutab kõrget esindajat, siin saab olema rohkem läbipaistvust, rohkem arutelu. see on osa, tema on osa komisjonist äh, ja pärast ja järgnevad ka kuulamised Euroopa Parlamendis härra Svobodale vastuseks leping ütleb selgesti, et jõustudes esimesel detsembril alustab äh, kõrge esindaja kohe oma tööd, kuid komisjoni peab kuulama Euroopa Parlament, see on keerukas. ma ütlesin seda ka eelmisel korral. Äh, asi ei pidanud niimoodi kunagi minema, nagu see praegu läks. Äh, struktuur oleks pidanud olema paigas juba enne Rootsi eesistumist ja protsess oleks olnud pikem äh, tahaksin rääkida tasakaalust just täna toimusid esimesed konsultatsioonid kahekümne kuue kolleegiga. ainult kaks isikut ja palju tasakaalustamistööd. Te ütlesite, te mainisite geograafiat, sugu. ma ütleksin, et, et number üks kaalutlemine on pigem paremtsentristide ja vasaktsentristide vahel me peame kaaluma paljusid asju. mulle meeldiks, et täit-, oleks võimalik täita kõiki kriteeriume. me muidugi ü-, püüame saavutada võimalikult head tasakaalu. neljapäeval toimub tippkohtumine, kohtu, toimub varajane õhtusöök ja üritame tulla vastu kõikidele teie nõudmistele aga ma tuletaksin teile meelde, et äh, kes selle otsuse langetab. konsulteerimine kõikidega võtab lihtsalt palju aega, kakskümmend seitse, kahekümne seitsme riigi konsulteerimine võtab kaks päeva aega, on väga, see on väga tore, kuid sellele kulub lihtsalt väga palju aega. kliima osas ma tahaksin öelda, ma olen nõus Rebecca Harmsiga, et Euroopa ei tee piisavalt tuletan ka meelde, et me oleme näinud ette olukorda, kus me peame suurendama oma jõupingutusi Euroopas juriidiliselt siduvate eesmärkide kontekstis, kuid on ka teatud tingimused. paljud minu kolleegidest on väga kindlal seisukohal, et kui Euroopa peab edasi liikuma, siis samasugused kohustused peavad langema ka teistele ma tervitan riikide, nende riikide otsuseid, kus on mindud kaugemale, selle kohta on palju näiteid, näiteks Rootsi, minu koduriik, on neljakümneprotsendilise kärpe eesmärgi seadnud aastaks kaks tuhat kakskümmend, sama võib öelda Saksamaa kohta. meil on vaja teha enamat, kuid mitte meie ei taha äh, see, seda, et äh, et mitte, asi pole mitte selles, et meie ei taha Kopenhaagenis otsustada, kuid palju on jäänud teha selleks, et ka teised midagi te teeksid, ma olen käinud Indias, Hiinas äh,, olen käinud Hiina, Indias, USA-s, lähen ka Hiinasse veel sellel kuul, meil on vaja liidrite kokkulepet, et see käima läheks. ja see ongi raske selle juures, see on globaalne väljakutse maailmas, kus meil puudub globaalne Äh, otsustamine, globaalsed liidrid, nagu meil on Euroopa liidrid, Euroopa Liidus, sellepärast see on palju keerukam, kuid samas on seda vaja teha. Euroopa Liit annab ainult kolmteist protsenti maailma heitmetest, me ei saa seda asja üksi lahendada, meil on vaja teiste panust, eriti suuremate saastajate panust. keegi ei saa jääda välja lepingust, vastasel korral me ei saavuta kahe kraadi eesmärki oma eesistumise ajal üritasime me saavutada finantsturgude paremat järelevalvet, selle me saavutasime, et selleks meil toimiksid need turud paremini tulevikus. Hispaania eesistumine tegeleb edasi konkurentsivõimega, kuidas paremini toimima saada tööturg, kuidas väljuda kriisist, kui, kui see hakkab lõppema, nagu me praegu näeme. me peame õppima möödunu probleemidest finantsturgude osas, kuid arutelu peab jätkuma selleks, et meil oleks parem konkurentsivõime, paremad, paremini toimivad tööturud siin Euroopas. aitäh, peaminister! ja nüüd annaksin sõna härra Barrosole. ma teen väga lühidalt sest et kõik, mis mul öelda, oli juba äh, arutelu käigus öeldud. Äh, kliimamuutuste koha pealt Euroopa Liit on pühendunud siduvale lepingule, me oleme toetanud Kyoto lepingut, me oleme Kyoto ratifitseerinud ning me oleme selle poolt, et on vaja ka tulevikus sellist siduvat lepingut. tegelikkus on aga selline, et mõned kõige olulisemad partnerid lihtsalt ei ole selleks valmis. seega meil on kaks võimalust. üks on nõuda midagi, millest me teame, et midagi välja ei tule. ning teine oleks püüda saavutada Kopenhaagenis võimalikult ambitsioonikas tulemus see on võimalik ja seda me üritamegi, me üritame Kopenhaagenis saavutada võimalikult ambitsioonika kokkuleppe ja ma võin teile kinnitada, et riigijuhid ja valitsusjuhid on pühendunud siduvale lepingule, mis paneb paika selged eesmärgid ka arenguriikide osaks ning ka arenenud riikide osaks, sealhulgas ka selliste kiiresti areneva majandusega riikide jaoks, mis peaksid samuti oma osa kohustustest kandma ja me näeme ette ka rahastamise arengumaadele, eriti kõige vaesematele, kõige vähem arenenud riikidele, sellepärast et me teame väga hästi, et ilma meie toetuseta ei suudaks nad astuda vajalikke samme. mis puudutab institutsioonide küsimust, olgem siin omavahel täiesti ausad. kohe jõustub uus süsteem, mis on äärmiselt nõudlik. enamus meist on võidelnud selle eest, et see leping jõustus, oleme võidelnud juba, juba aastaid, üheksa aastat alates Nitsast. me oleme soovinud ambitsioonikamat lepingut. ja nüüd me peame ta ellu rakendama, see on kompleksne ülesanne, meie liit on kompleksne, meil on ja oluline siin on just lepingust kinnipidamine, mille me oleme õigusel põhinev ühendus. ja päeval, kui me vähem lepingut austame, näitame, me, et me ei ole oma kohustusi täitnud, seepärast sellel ülemineku ajal nüüd on oluline kinni pidada lepingutest ja iga institutsiooni pädevusest. Euroopa Parlamendi pädevus tuleb austada nõukogu pädevust, komisjoni pädevust. mina kuulun nende hulka, kes on seisukohal, et Euroopa ei liigu edasi ainult ühe institutsiooni toel, mis oma autoriteedi üles ehitab teiste vastu, see on viga, institutsionaalne kadedus äh, on, iseloomustab keskpärasust me oleme tugevamad, kui me üksteist vastastikku tugevdame. meie huvides on tugev Euroopa Parlament ja Lissaboni leping annab parlamendile täiendava pädevuse, kuid ka nõukogu, millel on tugev sidus juht ka ajas, ka tugev komisjon ja ma tsiteerin Lissaboni lepingut, me räägime sellest kogu aeg ja mõnikord on seda vaja ka lugeda, seal öeldakse komisjon artiklis seitseteist kaitseb Euroopa üldhuve, võtab kohased algatused selle eesmärgi nimel, jälgib, et lepingut rakendatakse ning samuti vastu, institutsioonide poolt vastu võetud meetmeid selle nimel. see tähendab, et komisjon peab jälgima seda, kas lepinguid rakendatakse äh, ka selle üleminekuaja jooksul. see on pädevus, mille leping annab komisjonile ja mida muidugi komisjon kavatseb ka järgida. me peame aga töötama partneritena selleks, et tugevdada Euroopa institutsioone. kui institutsioonid ei toimi, mis siis juhtub? juhtub see, et liikmesriigid, eriti mõned, kalduvad langetama otsuseid väljaspool institutsioone. kas me tahame seda, ma ei usu. me tahame, et otsused langetataks institutsionaalses raamistikus õigusel tuhi, tugineva ühenduse raamistikus ja just seda ma tahtsingi teile öelda täiesti avameelselt. tugevdagem vastastikku institutsioone. täna me kuulsime suurepärast kaitsekõnet, mida pidas Václav Havel. see oli tõesti erakordne kõne, kuid nagu ütles Jean Monnet, midagi ei saa teha ilma inimesteta, miski ei jää kestma ilma institutsioonideta. me peame looma tugevad institutsioonid ja see saab toimuda ainult partnerluse vaimus. ja seepärast ma tahaksin teid tänada teie ettepanekute eest, mis puudutavad komisjoni struktuuri ja töökorraldust, nagu teie olen ka mina, pean väga oluliseks ühenduse meetodit. leping sätestab selgelt kõikide pädevused. komisjoni töö korraldamise pädevus kuulub komisjoni presidendile ja mulle mingit, mul ei ole mingit kavatsust sellest loobuda. kui ma esitan komisjoni, siis ma teen kõik nii, nagu kõik tagasihoidlikud autorid, ma tänan kõiki neid, kes mulle nõu andsid ja samas aktsepteerin täielikult äh, vastutuse lõpptoote eest. täna aga kuulsin väga häid ja huvitavaid ettepanekuid. tähtis on mõista, et igaüks peab kandma oma vastutust raustades teisi institutsioone ning loomulikult äh, pida, pidades kõige olulisemaks Euroopa üldhuvi. aitäh, president, nende tähelepanekute eest ja nüüd läheme edasi teiste kõnelejatega ja alustame härra Inigo Mendes de Vigost. suur aitäh president. ma tahaksin kõigepealt äh, viidata komisjoni presidendile, kes õnnitles härra Reinfeldti selle eest, et Lissaboni leping on nüüd lõpuks ometigi äh, heaks kiidetud. tahaksin meenutada, et äh, paar aastat tagasi lä-, lä-, nägi see leping välja sihukene nagu äh, laev, äh, laev, mis ulbib meres ja lõpuks ei jää tast midagi järele kui sõrestik. aga nüüd lõpuks on meil korralik laev sadamasse jõudnud ja seda suuresti tänu eesistujamaale Rootsile ja tahaksin tänada härra Reinfeldti ja äh, proua Malmströmi mis juhtus Tšehhi Vabariigis lõppkokkuvõttes juht-, läks kõik hästi, me olime küll väga mures Tšehhis Vabariigi presidendi käitumise pärast, aga lõppkokkuvõttes meil ikkagi on tulemus. me saame nüüd hakata seda lepingut täiel määral ellu rakendama. härra Barroso, ma ei taha hakata teile andma nõu, kuidas oma komisjon kokku panna, ma austan teie autonoomiat, teie sõltumatust teile on antud, teid on usaldatud komisjoni juhtima ja minule sellest piisab. aga kui te olete portfellid välja jaganud, siis on meil võimalus öelda, kas me toetame teie otsuseid või mitte. mis puudutab äh, eesistujamaad, siis ka teile ma ei taha hakata mingeid nõuandeid andma, aga räägiksin teile natukene sellest, mis toimus siis, kui selle Lissaboni lepingu esialgset versiooni kavandati. tehti ettepanek, et nõukogu president, see uus ametikoht peaks olema peaministril, kes on võimul olnud vähemalt kaks ja pool aastat. me äh, rääkisime sellest, et tegemist on äh, Brudeni klausliga, me nimetasime seda peaminister Brudeni järgi, kes oli ametis olnud kaks ja pool aastat härra Tahv kindlasti mäletab seda, aga me pidime selle viite lõpuks tagasi võtma, sellepärast et siin parlamendis äh, te-, tekkis küsimus, et millised omadused siis on äh, peaministril, mida teistel tavalistel lihtsurelikel ei ole äh, härra Reinfeldt, me soovime sellist inimest, kes kõige paremini esindab Euroopa moraalseid väärtusi, kes suudab saavutada kompromisse, see peab olema kõige olulisem. kõige olulisem on see, et nõukogu president tuleb valida äh, kasutades kvalifitseeritud häälteenamuse menet-, menetlust, meil ei ole siin vaja ühehäälsuse nõuet, kasutage kvalifitseeritud häälteenamust, et saavutada nõukogule kõige parem võimalik president, aitäh! aitäh, härra Mendes de Vigo! ja nüüd annan sõna proua Marita Ulfskogile pooleteiseks minutiks. president, mul on väga hea meel, et Rootsi eesistujamaana on suutnud äh, oma strateegia ellu viia eesistujamise lõpuks on äh, saavutatud häid lahendusi, on üritatud tööpuudusele lõppu teha, aga mulle teeb muret äh, see, et väga paljud inimesed on seisukohal, et Kopenhaageni tippkohtumine ei kujune nii edukaks, nagu me lootsime. ja seetõttu me soovisimegi seda tänast arutelu härra Reinfeldiga. Äh, siis veel hiljutisel nõukogu kohtumisel otsustati, et emissioone peaks vähendama kahekümne protsendi võrra tuhande üheksasaja kahekümnendaks, tuhande, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, aga kui me tahame seda eesmärki saavutada, siis me peame hakkama meetmeid rakendama kohe ja nüüd me tahame veel, me peame osutama abi ka arengumaadele, et nemad saaksid äh, ka kohaneda ja arvestage, et neid riike on mõjutanud kliimamuutused kõige tugevamini, kuigi nad ise on sellesse kõige väiksema panuse andnud ja kui me midagi selles vallas ei tee, siis me ei saavuta neid eesmärke Kopenhaagenis, nagu härra Reinfeldt ütles. Euroopa Liit peab andma olulise panuse aga minu jaoks tekitab see Äh, pisut probleeme äh, just äh, see on justkui me paneme haavale peale plaastri, kui tegelikult oleks vaja operatsiooni. nõu- no,, ma ei ma ei usu, et nõukogu on välja tulnud mingite konkreetsete ettepanekutega, me teame, et meil on probleeme USA ja Hiina ja teiste riikidega, aga näib, et ka Euroopa Liidu enda ambitsioonidel on midagi viga ja siin see viga tuleb parandada. ja ma tahaksin härra peaministrile esindada tahtsin esitada küsimuse, kui ta oleks siia jäänud, aga ma tahaksin teada, kuidas äh, eesistujamaa saab äh, tugevama mandaadi Kopenhaageni järgi, sest me tõesti tahame, et seal asjad hästi läheksid, aitäh suur tänu, proua Ulfskog. Te kindlasti järgmine kord heastate selle, et seekord nii palju oma kõneaega ületasite, aga nüüd härra Lambsdorff üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid tänu Lissaboni lepingule on meil nüüd demokraatiat rohkem, me saame korraldada ka kuulamised kõrge eriesindaja osas Äh, tulemus on volinike kuulamised, kuid meie ette ei tule nõukogu eesistuja. ega ei ole ette nähtud ka mingisugust parlamentaarset järelevalvet ähm, selle ametikoha üle. nõukogu eesistuja peab äh, olema nii-öelda äh, aus valik ja konsensust on vaja nii nagu härra Verhofstadt ütles, et kui paavsti valitakse, siis ikkagi katoliklaste seast ja kui ülemkogule eesistujat valitakse, tuleks selleks valida eurooplane, keegi, kes usub Euroopa ideaalidesse. meil on vaja kedagi, kes Euroopa ülemkokku tooks tagasi euroopluse. kui meil seda tänast arutelu ei oleks toimunud, mida liberaalide fraktsioon taotles, siis oleks äh, me pidanud lugema ajalehtedest äh, nendest äh, ametikohtade ametinimetustest. härra Reinfeldt ütles, et debatt käib sellest paremtsentristidest ja vasaktsentristidest, noh, see on ikkagi ka keskarutelud. nüüd aga saab härra Sado, tänan kolmsada tuhat hukkunut on kaasnenud juba kliimamuutustega, see on inimsusevastase, vastane kuritegu tegelikult. me teame, et on kiire, kuid läbirääkimised on ummikseisus siiski. lihtne on öelda, et see on Ameerika Ühendriikide süü, kuid meie leiame, et Euroopa vastutus on ka tohutu. kahjuks, äh, nagu väidab peaminister, ei ole Euroopa sugugi kliimaläbirääkimiste juhiks planeedi skaalal annab, tegelikult on meie, me ootame neljakraadilist kliima soojenemist ja seega ei piisa, nagu president Barroso väidab, sellest, kui me peitume oma kohustuste seadusloomelise aspekti taha. Šveits, Norra, Ameerika Ühendriigid on valmis tegema jõupingutusi, Hiina, Lõuna-Aafrika, Brasiilia, Indoneesia võtavad samuti kohustusi siseriiklikult, mis on suuremad, kui teadlased neilt nõuavad. kui me peame midagi õppima härra Václav Haveli kõnest, on just tagasihoidlikkus ja realism. ärgem väitkem, et midagi ei toimu väljaspool Euroopat, et maailm ei ole muutunud pärast Kyotot ja et Euroopa on just see, kes on äh, rahvusvahelise kogukonna eesotsas keskkonnakomisjoni nõuannet mitte kuulate, kuulates riskib nõukogu läbikukkumisega Kopenhaagenis. Euroopa võib liidri rolli endale saada, seades kolmekümneprotsendilise eesmärgi vähemalt kolmkümmend miljardit lõunapoolsetele riikidele, kui me seda nii teeme, siis lõunapoolsed riigid toetavad meid ja me saavutame ka ameeriklaste toetuse, tänan. suur tänu, härra Žadov, üheks minutiks saab nüüd sõna härra Konrad Šimanski. suur tänu, härra president. oktoobri ülemkogu lõppjäreldused on meie jaoks heaks vahendiks äh, üle vaatamaks Euroopa positsioonid kliima soojenemise osas. meie tegevus peaks täiustama ameeriklaste, indlas-, indialaste ja brasiillaste tegevust. me ei tohiks äh, oma majandusi laastada läbi panustades teistesse riikidesse. kui meil on tagatud majanduskasv, siis me suudame investeerida keskkonna huvides ka tehnoloogilistesse lahendustesse meie panuse osa Euroopa Liidus ei saa viia meid sellisesse olukorda, kus on liikmesriike, kes maksavad kaks korda. kõigepealt läbi heitkoguste kauplemise süsteemi ja siis läbi teiste riikide subsideerimise. suur tänu! härra Šimanski ja järgmisena saab sõna härra Mario Borghezio kaheks minutiks. suur tänu, härra president! vaid paar päeva tagasi Äh, andis äh, Strasbourgi ähm, kohus äh, väga olulise kohtulahendi väga tõsises küsimuses. Nad olid väga ettevaatlikud oma seisukoha avaldamises. nimelt Itaalia riigilt võeti võimalus siis riste kasutada kooli äh, klassiruumides, tegemist ei ole usulise sümboliga meie jaoks, vaid vabaduse sümboliga, see on lähimuspõhimõtte ränk rikkumine. peame nüüd vaatama, mis äh, selliste asjadega hakkab siis saama pärast Lissaboni lepingu jõustamist kas me oleme täiesti veendunud, et äh, lõpeb selline väga ohtlik kõrvalekandumine, nimelt et Euroopa õigustik Ehm, trambib jalge alla liikmesriikide seadusandluse. Euroopa Komisjon oleks pidanud olema märksa jõulisem ja ülemkogu jõulisemas tegevuses. terve rida Itaalia poliitikuid on ehm, kõva protesti esitanud, see haavab meie inimeste inimesi, see on osaliselt poliitiline otsus, aga see on ka kultuuri lahutamatu osa me ei saa ju öelda, et me ei ole kristlased, kui me oleme. nüüd need äh, ametikohad. see on ka väga oluline küsimus. toimub igasuguseid kohtumisi, kõik räägivad sellest ja ma ei tea, kas on tulemas erakorraline tippkohtumine järgmisel nädalal või mitte, aga üks asi võib-olla ma küsiksin, võib-olla äh, esil on ju praegu kolm nime peaasjalikult, Miliband, Von Rompuy ja Balkenende aga kõik ilmselt mõistavad seda, et äh, kõik need osalevad kolmepoolsetel kohtumistel. mulle tundub, et meil on siin läbipaistvusest vajaka. me räägime sellest ikka tihti siin ja seekord tuleb tagada, et need inimesed on oma riikide kandidaadid või tuleb esitada küsimus, kas nad on selliste salajaste grupeeringute kandidaadid, kes äh, rahva peadest kõrgemal igasuguseid olulisi otsuseid langetavad. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Zosa Wagner üheks minutiks. härra president. arvestades äh, tekkinud äh, muresid seoses Lissaboni lepinguga, peaks täna kindlasti mõtlema sellele, kuidas äh, me suhtume rahvuslikesse äh, seisukohtadesse Euroopa edasises ülesehitustöös. me peame nüüd hoidma külma närvi ja rääkima mõistlikkuse aluses, alusel, millised on järgnevatel aastatel vastuvõetavad meetmed. olles selle koja alandlik liige, tahaksin ma näha, et komisjoni eesi-, nõukogu eesistujaks oleks üks mees või naine, kes usuks Euroopa föderalismi, on pärit Schengeni riigist, toetab Eurot ning kes saab ennast äh, seostada Euroopa põhiõigustega. suur tänu ja kallid kolleegid. teavituseks nii palju, et äh, meie gala-, galeriis on äh, Malaisia senati delegatsioon tulnud meile külla. tere, soojad tervitussõnad teile. delegatsiooni juhib senaator Dato Wong, kes on ühtlasi ka senati esimees. Euroopa Parlamendi ja Malaisia parlamendi vahelised suhted on hoogsad ja väga viljakad. Malaisia on elav ühiskond, mille majandus on õitsev ja Malaisia mängib väga olulist rolli äh, Kagu-Aasia riikide seas. ja enda nimel ja kõikide nimel suur heameel teid siin tervitada ja ma tõesti loodan, et teie külaskäigust kujuneb viljakas. aga nüüd saab sõna härra Prokk kaheks minutiks. härra president. härra president